Certo, bene. Cari colleghi, possiamo iniziare la... kallid kolleegid, asume hääletama ja hääletame raportit, mis on, mille on koostanud äh, härra Liisek ja kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kuusteist ja seitseteist on ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend neli, kakskümmend viis ühesugused, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vabandust, kakskümmend seitse jäi kahe silma vahele, siiski kakskümmend kuus kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. ei ole päris selge tulemus, nii et kontrollime elektrooniliselt ja hääletus on alanud Chiusa la votazione. hääletus on lõppenud. Diciotto a dieci eh,, Mauro vota favore. kaheksateist kuni kümme, kes on poolt, vastu, üheksateist, kümme vastu siiski, kakskümmend kaheksa poolt langeb ära, sosistatakse mulle hoopis, siis ei hääletagi. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend kaks, kes on poolt? nelikümmend, nelikümmend üks enne siiski ja elektrooniliselt kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend viie vastu tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletu palun tõstke käsi kõrgemale, ma ei näe, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, va-, vabandust, nelikümmend kolm langeb hoopis ära, nii et kompromissettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vabandust, viiskümmend üks, elektrooniline kontrollhääletus on alanud hääletus on lõppenud. seitseteist poolt kakskümmend vastu, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletu. vastu võetud, kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üks hetk. siin on üks viga sisse läinud, nüüd siis teeme uuesti nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt vastu. ei ole selge, kontrollime elektrooniliselt üheksakümmend kuute, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kahe häälega tagasi lükatud, kakskümmend kaks kahekümne vastu on tulemus kakskümmend kolm vastu koos härra Mauruga, üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletu tundub, et tagasi lükatud, kuid pole päris kindel, nii et kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud, sada üks. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm vastu, kakskümmend poolt tagasi lükatud. kakskümmend neli koos härra Mauroga, kompromissettepanek üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud sada neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üheksateist poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt. üks hetk. siiski sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kolm, vabandust, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ITRE kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend üks poolt, vas-, langeb ära. sada viiskümmend kaks siis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend viis poolt. tahate kontrollida? ei, siis sada viiskümmend viis poolt. ei, siiski tahate sada viiskümmend neli, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. Chiusa votazione elettronica elektrooniline hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm vastu tagasi lükatud, sada viiskümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletu ei ole selge jällegi, sada kuuskümmend kaks elektrooniline kontroll. elektrooniline hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kolm vastu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu tundub tagasi lükatud olevat, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. tagasi lükatud, ITRE kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. tundub tagasi lükatud olevat sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek kolmteist kahes osas, esimene osa, sada, siiski, vabandust, sada kaheksakümmend kaks elektrooniline kontrollhääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus vastu tagasi lükatud, nüüd kompromissettepanek kolmteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend üks ja sada üheksakümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada, kakssada üks, kakssada ka, kaks koos, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada viis, kakssada kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada üksteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu erapooletu vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud härra Lüüsing soovib sõna saada enne, kui meil toimub lõplik hääletus. proua Lüüsing siiski, jah, suur tänu. tahaksin lihtsalt lühidalt ähm, viidata veel sellele, et meie fraktsiooni jaoks on siin nii palju vastuolusid selles raportis, et me kavatseme omapoolse raporti esitada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 vastu võetud, nelikümmend häält poolt, kuus vastu, nii et palju õnne raportöörile! Onorevole Liisek, prego. härra Liisek, palun. Uh, aitäh, tahtsin lihtsalt öelda, et suur tänu kõigile äh, sede allkomisjoni liikmetele ja ahveti komisjoni liikmetele, eriti just variraportööridele, kes aitasid seda raportit koostada, suur tänu veel kord! E, eh, suur tänu nende kenade sõnade eest, teeme kaheminutilise pausi selleks, et Poola välisminister saaks siia ruumi tulla. härra Sikorskit ootame, kes jõuab kohe siia Dear colleague, please sit down, we are to start. kallid kolleegid, palun istuge maha ja alustame. Ähm, tahaksin ähm, siinkohal tervitada Poola välisministrit äh, Radoslav Sikorskit, ähm, kes äh, on äh, Ahveti komisjoni ees esimest korda. härra minister olete meile külla tulnud äh, selleks, et räägite vist, kui aru saan, laienemisest, laienemispoliitikast ning Poola eesistumise aja prioriteetidest. Nende prioriteetide seas, nagu me teame, on üks, millest oleme rääkinud äh, üsna palju viimasel ajal, nimelt Euroopa demokraatia ähm, meede ja kõrge esindaja Ashtoni nimel annate meile siis ülevaate ka neljateistkümnendal novembril toimunud Välisasjade Nõukogust, kus räägiti üsna paljudest asjadest, sealhulgas Afganistanist, lõunanaabruspoliitikast ja Aafrikas, Somaali poolsaarel toimuvast. aega meil eriti palju ei ole, teemasid on palju, nii et ma ei taha siin rohkem aega kulutada sissejuhatuseks ja annaksin teile sõna viieteistkümneks minutiks, äh, härra minister, et pärast oleks võimalik esitada küsimusi. Mr President, honourable members, I was very äh, suur tänu, härra esimees. mul on väga hea meel, et äh, selle üle, et pärast minu viimast kohtumist teiega veebruarikuus on mul võimalus uuesti teie poole pöörduda Poola eesistumise aja lõpuosas. nagu te teate, Euroopa Liit on oma ajaloos praegu läbimas väga rasket hetke, kuid Poolas me arvame, et äh, meie probleemide lahenduseks on kindlasti enam Euroopat ja samas oleme kindlasti oma eesistumise ajal juba sellele olulise panuse andnud näiteks äh, majandusjuhtimispaketi vastuvõtmisega. oktoobri ülemkogul ja euroala tippkohtumisel astuti väga olulisi samme majandusjuhtimise suunas, sealhulgas siis Euroopa Finantsstabiilsusfondi vahendite suurendamine euroala äh, juhtimisstruktuuride ühendamine ning pangandussektori rekapitaliseerimine. meie eesmärgiks on Euroopa usaldusväärsust suurendada, konkurentsivõimelisemaks muuta ja tugevamaks. ja loomulikult selle mündi üks külg hõlmab endas äh, euroala toestamist, kuid äh, teine osa sellest on meie meelest kindlasti meie ühenduse laiendamine. et meil oleks natukene ambitsioonikam laienemispo-, poliitika, äh, sealhulgas siis Euroopa ähm, laenemismeetmed äh, ning äh, demokraatiafond, nende juurde as-, nende asjade juurde tulen tagasi hiljem. üsna palju on viimasel ajal räägitud sellest, et, et Euroopa laienemine on tänaste probleemide allikas ja ütlen otse välja, et minu meelest see analüüs ei ole õige kaheteistkümne uue liikmesriigi vastuvõtmine kahe tuhande neljandast aastast on minu meelest küll panustanud Euroopa Liidu heaolule ja jõukusele nii vanades kui ka uutes liikmesriikides. meie arvutused näitavad, et kaubanduskäive Lääne ja uut, Lääne-Euroopa ja uute liikmesriikide vahel on kolm korda suurenenud ning on seega toonud kaasa vanades liikmesriikides vähemalt poole protsendilise SKP kasvu. võib muidugi asjale vaadata ka teist poolt et äh, turu äh, laienemine Lääne-Euroopa jaoks on võib-olla viivitanud äh, seda momenti, kus tuleb mõelda, kas heaoluühiskond tasub ennast ära või mitte. meie oleme veendunud, et laienemine on kasulik ning Euroopa Parlament on ka pööranud väga palju tähelepanu laienemispoliitikale ja naabrul, naabruspoliitikale. Horvaatiaga on sõlmitamas assotsiatsioonilepingu viimased osad ja loodetavasti Euroopa Parlament on sellega nõus. Horvaatia on seega näiteks ja eeskujuks ülejäänud Lääne-Balkani riikidele ja, ja nad teavad, et nad, neid võib tabada või neid äh, võib oodata sama saatus, kui nad täidavad liikmesriike. Islandiga on tänaseks äh, kaks uut peatükki suletud, tahame, et äh, läbirääkimised jätkuksid sama kiiresti ja oleme valmis läbirääkimisi pidama ka Türgiga, kuid Ankara peab olema nõus Euroopa Liidu tingimusi täitma. Need, kes äh, täna veel ei saa liituda Euroopa Liiduga, nendele pakume Euroopa naabruspoliitikat, sealhulgas idapartnerluse poolt pakutavat, me oleme väga rahul sellega, mis lepiti kokku Varssavi idapartnerluse kokkulepp-, kohtumisel. seal tunnustati meie idapoolsete naabrite äh, liitumispüüdlusi ja kindlasti sai uut hoogu äh, läbirääkimised viisavabastusrežiimide äh, osas. oktoobris ütlesin äh, minister Kušenkole edasi, mis on teie seisukohad Ukrainas toimuva osas ja äh, loodetavasti Tomašenko äh, vangi mõistmine ei tähenda demokraatia aeglustamist selles riigis, me nõuaks, nõuame seda, et äh, hoitaks kainet mõistus Ukrainas. praegused saavutused on olnud liiga suured selleks, et need lihtsalt lörri lasta minna. ja me kasutame assotsiatsiooni läbirääkimisi siis veenmaks Ukraina jõude. nüüd äh, vabakaubanduslepingute sõlmimine Gruusia ja Moldovaga, selles osas on ka saavutatud suuri edusamme, Moldova ja Ukraina, kes on kõige kaugemale jõudnud viisaalaste tegevuskavade osas, peavad nende jõupingutuste eest ka premeeritud saama me loomulikult nõuame õigusriigi põhimõtete austamist, korruptsiooni väljajuurimist ning ähm, riigi äh, haldussüsteemide parandamist meie idapartnerite seas avaliku halduse akadeemia idapartnerluse raames, mis loodi Varssavis, loodetavasti aitab sellele eesmär-, selle eesmärgi täitmisele kaasa. ma tahaksin nüüd aga rääkida ühest meie võib-olla kõige problemaatilisemast naabrist Valgevenest. üheksateistkümnendal detsembril eelmisel aastal äh, nägime me kahjuks murrangut äh, tegelikult see pidigi olema murranguline päev, Lukašenko oli meile lubanud demokraatlikke valimisi, kuid nagu me teame nüüd, äh, tekkis äh, järjest suurem ja suurem lõhe kodanikuühiskonna ja riigijuhtide vahel, selle asemel, et see lõhe oleks hoopis vähenenud, kuid ma olen veendunud, et et selliseks ei jää olukord igaveseks, me peaksime ära kasutama sanktsioone, mis on meie võimuses, kuid võib-olla peaksime kindlasti rohkem tähelepanu pöörama ka julgustavatele meetmetele, et muutmaks Valgevene käitumismalle. ja sellepärast on praegu koostamisel äh, uus meetmete pakett äh, tulevase demokraatliku Valgevene jaoks, mis käivitub siis, kui ähm, poliitvangid äh, vabastatakse ja kui Valgevene on võtnud selge kursi demokraatiale. tegemist on hästi tasakaalus olevate reformi toetavate meetmete ka, mis peaksid siis julgustama äh, Äh, Valgevenes siseriiklikke demokraatlikke rüh-, reforme, kuhu, äh, kuhu kaasatakse siis nii kodanikuühiskonna liikmed kui ka võib-olla teinekord nomenklatuuri liikmed ja teil on kindlasti väga oluline roll selle meelemuutuse tagamisel. samal ajal tahame aidata ka Venemaal ennast europaniseerida ja kaasata nad, kui nad seda soovivad, äh, tihedamalt Euroopa Liidu tegemistesse me ütlesime selle välja ka ühtses, ühises Poola-Saksamaa kirjas äh, kõrgele esindajale. see on meie viis, kuidas aidata proua Ashtonit tema töös see Poola-Saksa algatus äh, Venemaa ja Euroopa Liidu äh, suhete tihendamiseks oli arutelul ka viimasel välisministrite nõukogul. Venemaa Mm, äh, ka äh, kaasatus oleks suurepärane võimalus, Venemaa liitumine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga on väga positiivne samm. meil on väga hea meel, et Venemaa ja Gruusia on eemaldanud äh, nende suhete vahel seisnud tõkked. Kaliningradi oblastiga koostöö toob kindlasti kasu nii Venemaale kui ka Euroopa Liidule, kui me toetame inimestevahelisi kontakte ja kui äh, Schengeni eh, leppeid täidetakse, eh, siis on see kindlasti suurepäraseks proovikiviks Venemaa ja Euroopa Liidu suhete vahel ja sellepärast on Poola väga hu-, hu eh, huvitatud kohaliku piiriületuse direktiivi tuhat üheksasada kolmkümmend neli murd kaks tuhat kuus äh, muutmist Kaliningradi oblast meie meelest on erand ja enamus liikmesriike toetavad seda välja pakutud muudatust. me täname ka parlamendi toetuse eest. me loodame, et äh, hääletus, mis seisab ees Euroopa Parlamendis ja siis nõukogus, viib lõpuks selle õigusakti äh, muutmiseni loodetavasti veel enne Poola eesistumise aja lõppu ja et mina tahaksin ähm, kohaliku piiriületus äh, osas äh, juba detsembris Venemaaga allkirjutada kokkuleppe. mis puudutab nüüd muutusi Euroopas, ei tohi unustada seda äh, samas, mis on toimunud Põhja-Aafrikas ja mis on toimunud viimastel tundidel Egiptuses Tahriri väljakul jagatud jõukus, reformitud Euroopa naabruspoliitika, kõige sellega on Euroopa Liit oma kohustusi täitnud. aga ma arvan, et meie töö võiks olla veelgi tõhusam, siis kui me oleme loonud Euroopa demokraatiafondi. see paindlik vahend aitaks meil väga kiiresti aidata neid, kes on demokraatlike muutuste osas esirinnale asunud. hiljutises kirjas, mille kirjutasime koos äh, proua Ashtoniga, äh, tõime me välja, milline peaks olema selle fondi käitumismoodul, äh, tegemist on rahvusvahelise fondiga, mida rahastavad osalevad liikmesriigid ja Euroopa Liidu institutsioonid. See luuakse deklaratsiooniga, millele on alla kirjutanud liikmesriikide esigrupp ja Ähm, institutsioonid. ja me loodame, et järgmisel välisministrite nõukogul kiidetakse see ka heaks, nii et mina tahaksin, et Poola eesistumise ajal veel käivituks kogu see protsess. ja tervitan parlamendipoolseid panuseid sellesse arutelu, et kuidas luua see Euroopa Demokraatia Fond. ja lõpetuseks äh, Poola on oluliselt panustanud Euroopa energiapoliitika välismõõtmesse me hindame kõrgelt Euroopa Parlamendi selgeid seisukohti selles küsimuses energiaühenduse energiaühenduse äh, leping peaks olema aluseks meie suheteks meie naabritega. Türgi äh, liitumine energiaühendusega, aga ka Aserbaidžaani liitumine kindlasti aitaks energiatõusust suurendada. energiaallikate mitmekesistamine Eh, on väga oluline osa lõunaenergia, eh, lõunapoolse energiakoridori eh, loomisest. nii, nagu ma eelmisel kohtumisel teiega rõhutasin, peaksime me ka kildagaasi võimalusi suurendama ja samas ehm, keskkonnale tähelepanu pöörama. Kildagaasi puurimine aitaks kindlasti suurendada meie energia võimalusi ja Euroopa Parlament on sellele väga palju tähelepanu pööranud. nii, mis nüüd, see oli siis ülevaade meie plaanidest, sellest, mis on tehtud ja loodan ka tulevikus teiepoolsele toetusele. Thank you. Grazie, signor ministro, iniziamo. suur tänu, härra minister alustame kohe küsimustega. suur hulk kolleege on sõna soovinud, niisiis ma vabandan, selleks, et kõik sõna saaks, pean ma piirama kõneaega, nagu tavaliselt. härra Salafranca kaks minutit, ta on Rahvapartei koordinaator. suur tänu, härra esimees. tere tulemast, härra minister. rahvapartei nimel tahaksin ma teid tervitada siin koosolekul, ma istun siin kohe teie ees. peale tänusõnade tahaksin esitada teile ka paar küsimust. paar kuud tagasi, teie eesistumise aja alguses, tegite te paar avaldust, mis olid seotud Poola ja Hispaaniaga, need olid mõneti kummastavad. vahest te selgitate oma seisukohta, mis puudutab Äh, spetsiifiliste sanktsioonide kehtestamist Valgevenele. siis veel vägede väljaviimine Afganistanist. Teie ootate, et väed viidaks välja kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks, kas te olete selle kuupäeva juurde jäänud või olete valmis seda edasi lükkama? ennem välisministriks olemist olite te kaitseminister ning te rääkisite ka kaitse- ja julgeoleku küsimustest. vahest annate oma hinnangu oma uue valitsuse tulevastele plaanidele ning lõpetuseks meil on tule-, meil on täna siin Eurolati Parlamentaarne Assamblee ning ma soovin, et te teeksite ka meiega koostööd. sada viiskümmend meie parlamendisaadikut ning viiskümmend eh, Ladina-Ameerika parlamendisaadikut on siin kohal, on kohal ka volinik ja proua Ashton ning oleks väga kahju, kui nõukogu esindajad seal ei oleks. vahest teie või mõni teie kolleeg ikkagi tuleb sinna ma õnnitlen teid teid teie eesistumisaja puhul ning öö, õnnitlen teid ka edusammude puhul läbirääkimistel. suur aitäh, härra Salafranco, härra Vigenin. sotsialistide koordinaator, ka teile on kaks minutit. suur tänu, härra e-, esimees, härra välisminister, tahaksin teid isiklikult ning Poolat eesistujana tänada äh, selle eest, mida te tegite nii keerulisel ajal, kus kõik räägivad, et Euroopa on probleemides, hakkab juba lagunema, teie aga räägite sellest, et on vaja rohkem Euroopat, rohkem Euroopa integratsiooni selleks, et võidelda kriisiga ning eh, tagada riikidele helge tulevik. see ei puuduta ainult Euroopa Liidu liikmesriike, vaid ka meie naabreid. Te tegutsesite mitmetel teemadel, eriti majanduses. mul on paar küsimust. nõukogus on teatud murettekitavad trendid, laienemise entusiasm kahaneb endiselt, vahest annate meile teada, millises suunas me täpselt liigume, millised on üldised trendid laienemise teemal nõukogus? ning mida arvatakse nõukogus Serbia kandidaadi staatusest ning Montenegro liitumisläbirääkimistest? teine küsimus puudutab Egip Egiptust. kas Euroopa Liit on plaaninud ka tulla välja mingite uute algatustega, võttes arvesse viimaseid sündmusi seal? ning mida te arvate, võiks Euroopa Liit ära teha selleks, et taastada kord ning jätkuda, jätkata demokraatlike reformidega Egiptuses? eriti võttes arvesse, et valimised peaks algama juba sellel nädalal. ja veel viimane märkus. see on seotud teie viimaste märkustega kildagaasi kohta. tuleb tunnistada, et sotsialistid ei ole absoluutselt mitte entusiastlikud. ei ole üldse entusiastlikud kildagaasi äh, puurimise suhtes meie arvates on see keskkonnale vägagi kahjulik. suur tänu! suur tänu, härra Vigenin, härra Tahv. Morning everyone and uh, minister um,. You, you... suur tänu, härra esimees, härra minister. Teie olite peamise allkirja andja sellele kuulsale viiekirjale Cathy Ashtonile julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemal. ning täiesti õigesti soovisite te, et ta tegutseks selle nimel, et Lissaboni lepingut täielikult ellu rakendatakse, eriti mis puudutab selle valdkonna sätteid. millise vastuse te talt saite? ja kas äh, on toimunud ka edasine kirjavahetus sellel teemal? me hakkame jõudma nüüd ajajärku, kus on vastuvõetav rääkida aluslepingu muutmisest jällegi. kuidas teie kommenteeriksite üldist Lissaboni asjade korraldust? mis puudutab üld, ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ja julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. kas te arvate, et aluslepingu läbirääkimistel võiks me arutada ka seda, et Cathy Ashtonil oleks mingisugused poliitilised asetäitjad suur tänu, härra Tahv. härra Atkins, kaks minutit. suur aitäh, härra esimees. tere tulemast, härra minister. kaks üldist küsimust. kõigepealt, te rääkisite Lähis-Idast kuigi seoses Egiptusega ainult. Lähis-Idas on ka Palestiina ja Iisrael. Poolal on tugevad suhted Iisraeliga. kas te saaksite avaldada survet Iisraeli valitsusele, et nad mõistaksid, milliseid probleeme tekitavad Gaza blokaad, asundused, mida ehitatakse endiselt vaatamata ÜRO resolutsioonidele ning võttes ka arvesse ka asjaolu, et Euroopa Liit küll rahastab sealset piirkonda, kuid tema sõna seal ei maksa no, mida te arvate Palestiina iseseisvusest, mida te arvate, kuidas oleks võinud äh, äh, mida, millised on teie kommentaarid UNESCO hääletuse suhtes ning mida te arvate, mis edasi juhtub? mis edasi juhtub? ühesõnaga, mida te arvate Palestiinast? teine küsimus on väga lihtne. kas te arvate, et Poola endiselt soovib väga liituda Euroga? suur tänu, härra Atkinson. härra Schultz, kaks minutit. Äh, herzlich willkommen, Herr Außenminister, auch im Namen der Grünen. tere tulemast, härra välisminister, ka Roheliste fraktsiooni nimel ja suur tänu selle välispoliitilise ülevaate eest ja teie panuse eest Euroopa välispoliitikasse, tahaksin selle eraldi välja tuua. Te mainisite seda Poola-Saksa kirja ja seda, et Lady Ashtonile kirjutati, et idapartnerlus tuleks strateegilise partnerlusega Venemaaga siduda, selleks et meil tekiks uus idadimensioon Euroopa Liidu välispoliitikas. mida te selle all mõistate? mõeldes selle peale, et äh, Venemaa ju ütles selgelt, et ta ei soovi idapartnerluses osaleda ja tema suure imperiaalvõimuna soovib saada eristaatust. nii et tahtsin teada, mida te sellest arvate. peale selle tahaksin teada, kuidas te hindate olukorda Ukrainas ja mis te arvate, kas assotsieerimisleping üldse kirjutatakse alla, äh, eriti kui mõtleme, et me kõik kõhkleme äh, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamises äh, Ukrainas ja mida te kavatsete teha selleks, et hoolitseda Julia Timošenko vabastamise eest? suur tänu, härra Schultz ja kolleeg Meier, kes on kuue fraktsiooni koordinaator ja Afeti aseesimees okay.. suur tänu, härra välisminister. mulle tundub, et te oma ülevaates ei arvestanud selle suure kriisiga, mida Euroopa projekt on praegusel hetkel läbimas äh, praeguse majanduse olukorra tõttu Te mainisite naabruspoliitikat. naabruspoliitika oli mõeldud ka meetmeks sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks nüüd on temast saanud aga finantsvahend selleks, et uutel liikmesriikidel oleks võimalik sotsiaalse ühtekuuluvuse osas vanadele liikmesriikidele järele jõuda. kuid mulle tundub, et seda ei ole võimalik saavutada, nii et kas meil on nüüd Euroopas nii-öelda kaks klassi, mis liiguvad erinevatel kiirustel? siis tahaksin teada, kas keegi on praegu reguleerimas turgusid. mulle tundub, et mitte keegi seda ei tee ja seetõttu kriis süveneb. kas meil oleks võimalik seda naabruspoliitikat uuesti muuta sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamise meetmeks, selleks et vältida seda, et meil on väga suured lõhed Euroopa Liidus? ma eeldan, et naabruspoliitika peab veel öö, äh, karmimaid nõudeid ka inimõigustest kinnipidamisel panema. Tahiri väljakul sai eelmisel nädalal kolmkümmend neli inimest surma ja see toob välja suure probleemi selle sõjalise huntaga Egiptuses, mis ei soovi anda võimu käest ära. nii et meil on vaja põhiseaduse muudatust ja me peame hoolitsema selle eest, et sõjaline hunta ei jääks võimule. ja veel üks küsimus, see puudutab Kosovot kuidas hindate teie seda Digmaati raportit? mis äh, mainib ka seda äh, peaministrit, kes ise ennast peaministriks nimetas ja samamoodi etniliste vähemuste kiusamist. ka Küprose Vabariigi puhul peaksime me esitama rohkem nõudmisi Türgile selleks, et koloniaalpoliitika Põhja-Küprosel lõpeks ja et väed äh, viidaks välja. suur tänu, sellega on esimene küsimuste voor lõppenud. viimasena saab veel sõna härra Danšan Sede allkomisjoni juhina no.. Äh, suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra minister, minu küsimus läheb samas suunas nagu härra Salafranca ja härra Duffy küsimus äh, Ühtne Kaitseliit, nimelt teie Poola eesistumise ajal Äh, käisite välja ühe ambitsiooni, mida toetas ka Euroopa Parlament julgeolekupoliitika osas, nimelt operatiiv- ja võimekuse mm, äh, plaanis Weimari partneritega ja Hispaania ja Itaalia kaasatusega neljateistkümnendal novembril sellest nõukogus räägiti, kuid tundus, et on üsna suur vastuseis, selle vastu on tekkinud nii-öelda ideoloogiline blokaaž, üks riik kahekümne seitsmest liikmesriigist on seda, sellele ründele asunud kuidas äh, te näete siis nüüd pragmaatiliselt ette, kui realistlik on äh, vaatamata sellele seda asja edasi arendada, sellepärast et Liibüa juhtum äh, näitas meil seda, et kindlasti tuleks kaitsevahendid nii-öelda ühisesse patta panna ja vaatamata ühe liikmesriigi siis vastuseisule, sellele peaksime me siiski selles osas mingisuguse edasimineku tagama suur tänu, härra Danjan ja nüüd annaksin sõna härra ministrile, kes eh, loodetavasti vastab kõikidele küsimustele kümne minutiga. suur tänu. Thank you, Mr President and thank you for the questions, but um... <clears throat> suur tänu, härra esimees, suur tänu küsimuste eest. ma eeldan, et te mõistate, kui keerulises olukorras ma olen, sest mina tegelikult ei ole kõrge esindaja Lissaboni lepinguga on paika pandud eesistujamaa tegevuspiirid ning need on natukene teistsugused. osaliselt vastan ma siis eesistuja esindajana, kes peamiselt vastutab laien-, laienemise eest, nagu te teate, ning teiselt poolt vastan ma Poola välisministrina, sest küsiti ka Poola kohta. härra Danjan minu meelest vastas härra Tahvile juba see puudutas seda kaitseküsimust. Poola soovis edasi liikuda kiiremini, aga me, meie ühenduses kehtib siin konsensuse põhimõte ja me peaksime uurima veel rohkem seda äh, ressursside ko-, ko-, ühtekogumise algatust, äh, sest see on eriti oluline ka praegusel ajal, kus meie kaitse-eelarveid kärbitakse Euroopa Kaitseagentuur on minu arvates välja tulnud vii-, toonud viisteist valdkonda, kus me saaksime oma raha tõhusamalt kasutada. ma alustan küsimustest tagantpoolt. ma nõustun täiesti härra Maieriga selles, et meil on vaja leida lahendused Euroopa kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks ning meil on vaja tugevdada ühenduse menetluskorda ning meie institutsioone. eesistujana peame me ennast aluslepingute kaitsjaks ning ka ühenduse meetodi kaitsjaks. ma nõustun teiega. oleks tore, kui ma saaksin öelda, et meid finantsturud ei juhi. Bill Clintonilt küsiti, et mis, kes ta tahaks olla, kui ta sünniks uuesti ning siis ta ütles, et ta tahaks olla väärtpaberiturg, sest siis ta valitseks maailma. aga tuleb tunnistada, et meil on kõigil vaja laenata ning selles suhtes me kõik oleme sõltlased. sest turud annavad meie usaldusväärsusele oma hinnangu. seetõttu olen ma eriti uhke selle asjaolu üle, et näiteks Poolas oleme me astunud ennetavaid samme selleks, et tugevdada oma usaldusväärsust. Poola valuuta ei ole ohus, meie usaldusväärsus samuti mitte. Poolas pole ükski finantsinstitutsioon veel kannatanud ning meie majandus on järjepidevalt igal aastal kasvanud. siiski on meie valitsus tulnud välja üsna karmide meetmete paketiga, mis tugevdaks meie rahanduslikku olukorda. me oleme surunud hambad risti, me oleme tõstnud meeste ja naiste jaoks pensionile mineku iga kuuekümne seitsme eluaastani. naiste pensioniiga tõusis seitse aastat, sellega te võite ette kujutada, kui populaarne see samm oli. me soovime endiselt täita euroalaga liitumise kriteeriumid praeguse parlamendi ametiaja jooksul. see loomulikult tähendab aga seda, et me peame väga rangelt kontrollima oma rahanduslikku olukorda ja me tõesti tahame ühineda euroga, liitumislepingu kohaselt on meil selline kohustus ning eks me teeme seda siis, kui aeg on selleks küps, kui meie oleme valmis ning kui euroala on ka oma asjad korda saanud. As regard, Mr Schulz, as regards uh... härra Schulz, suhted Venemaaga. minu arvates peaksid need põhinema selgel õiguslikul alusel. seetõttu loodame me, et komisjon kiirendab partnerluse kooperatsioonilepingu läbirääkimisi, milleks neile on antud ühehäälne mandaat seda rääkisime ka äh, viimasel välisasj-, viimases Välisasjade Nõukogus ning ning me kiitsime seda, et äh, Venemaa on teinud jõupingutusi liitumaks WTO-ga, nüüd ta seda ka teeb ning me saame edasi liikuda ning meil on tarvis omavaheliste suhete jaoks reguleerimiseks dokumenti, mida, mida, mille mõlemad ratifitseerivad, et me teaksime, mida üksteiselt oodata. Ukraina. meie arvates see assotsiatsioonileping muudab Ukrainat. see tähendab, et Ukraina kohaldab enda õigustikku kuuskümmend protsenti AKI kommuniteerist. see on nii Ukraina kui ka meie jaoks suur auhind me peame kaitsma seda läbirääkimiste protsessi, kui me räägime autodest, veoautodest, ähm, ja muudest pisiasjadest, siis need, sellised läbirääkimised ongi olulised. ning selle protsessi jooksul ka meie siin Euroopas, teie Euroopa Parlamendiski vaatate, kontrollite, kas Ukraina ikkagi austab neid põhimõtteid, mis on sisse kirjutatud, eriti assotsiatsioonilepingus, see puudutab siis demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid. aga selleks, et äh, sundida Ukrainat neid standardeid täitma, peame me kõigepealt lepingu sõlmima. seeläbi oleks meil võimas instrument. ning me loodame, et Ukraina võimud annavad ka oma parima selleks, et see poliitiliselt võimalik oleks. nagu te teate, toimub poliitiliselt väga vilgas tegevus selle küsimuse ümber. täna äh, hiljem lähen ma ise, isiklikult ka Ukrainasse. härra Atkins küsis surve avaldamise kohta Iisraelile. selle kohta peate te küsima proua Ashtonilt. mina saan siin vastata Poola peaministrina. Poola tunnustas Palestiinat tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal ning UNESCO-s hääletasime me vastavalt Cathy Ashtoni instruktsioonidele, ehk siis jäime erapooletuks. härra Tahvile ma vist vastasin mis puudutab neid poliitilisi asetäitjaid, siis ma tean küll, olen teadlik nendest aruteludest, aga praegusel hetkel ma ei ole valmis sellele vastama. aga isiklikult ma toetan teie ettepanekut üle-euroopalise valimisnimekirja kohta tulevastel Europarlamendi valimistel. ning üsna varsti öö, äh, avalikus kõnes toetan ma seda ettepanekut ka rahva ees. härra Vigenin täiesti õigesti küsis laienemise kohta. Serbia räägib Kosovoga praegu ning seeläbi on minu arvates võimalik kinnitada ka Serbia kandidaadi staatus järgnevatel nädalatel ning me anname ka oma parima selleks, et Montenegroga läbirääkimised algaks. Poola toetab tugevalt seda, et see protsess lõpule viidaks ning Lääne-Balkani piirkond integreeritaks. Egiptus. minu arvates on Egiptus hea näide sellest, miks meil on tarvis Euroopa demokraatiafondi. nagu te teate, meie institutsioonid töötavad aeglaselt ja erinevate fondide protseduurid on väga kohmakad. raha eraldamiseks ei kulu mitte kuid, vaid aastaid. seetõttu on meil tarvis mingit autonoomset institutsiooni, mis suudaks sekkuda kiiresti. mis saaks sekkuda ka vabaühenduste nimel, mis ei ole nende režiimide poolt mittedemokraatlikes riikides lubatud meil ei ole mõtet ju aidata ainult ametlikult registreeritud vabaühendusi. sest siis ju diktaatorid ise ütlevad, keda meie siin Euroopa Liidus võime aidata ja keda mitte. seetõttu on meil tarvis sellist autonoomset institutsiooni. niisiis, palun aidake meid selle instrumendi loomises jah, ma märgin ära ka selle asjaolu, et sotsialistid ei ole entusiastlikud kildagaasi osas. aga igasugune kaevandamine toob kaasa ka teatud keskkonnaprobleemid. iga tehnoloogiaga peavad kaasas käima selle kasutamise reeglid. aga uurige, mis juhtuks siis, kui Poola kus praegu elektrist, elektrit, üheksakümmend kuus protsenti elektrit toodetakse kivisöest, kui Poola lülituks ümber kildagaasile. heitmed väheneks dramaatiliselt, see oleks kliim- äh,, äh kliima- ja keskkonnasõbralik muutus. Te kindlasti teate ju, et võimalusi ja riske tuleb tasakaalustada ning minu arvates praegu on meil hea võimalus kildagaasi hakata kasutama. samuti tuleb leppida, et kildagaasi lihtsalt hakatakse ülemaailmselt puurima. USA-s on see juba suur tööstus. küsimus on siis selles, kas Euroopa saab olema avangardis selle tehnoloogia väljatöötamisel ja selle ohut turvaliseks muutmisel või lähevad teised meist mööda? Afganistan sellele saan ma vastata ainult Poola välisministrina ja endise kaitseministrina. sinna läksime me alliansina, NATO-na, lahkume kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. Euroopa Liit minu arvates peaks suurendama oma arenguabi mida seda enam, kui meie sõjaline abi väheneb. me ei soovi korrata üheksakümnendaid, kus afgaanid jäeti omaette. minu arvates nüüd esimest korda kõrge esindaja palus, et ma teda, tema nimel külastaksin su-, suvel Pakistani ja Afganistani osalesin tema nimel ka Istanbuli grupi koosolekul Afganistani teemal. ning ma arvan, et me peaksime kokku leppima mandaadis, et saavutataks pikemaajaline, pikema perspektiivi kokkulepe Afganistaniga. loodetavasti saan ma selle teadaande teha Bonnis viiendal detsembril. mu kõneaeg on nüüd läbi, härra Salafranca Poolal on Hispaaniaga fantastilised suhted ja need jätkuvad vaatamata sellele, kes seal valitseb parasjagu. suur tänu! suur tänu, härra minister, teine voor ja ma pean äh, vähendama kõneaega selleks, et kõik saaksid sõna, nimelt poolteist minutit äh, on nüüd siis kõneaeg. Ähm, ja kõigepealt saab sõna Euroopa Liidu ja Lõuna äh, Euroopa delegatsiooni juht härra Kukan, äh, suur tänu, härra minister, tulemast meie komisjoni ette paari sõnaga laienemisprotsessist. me kõik teame, et Poola toetab äh, tugevalt laienemisprotsessi ja teie oma avasõnades seda ka tunnistasite, olen teiega sajaprotsendiliselt nõus ja toetan teid kahe käega selles osas, et tuleb astuda vastu nendele, kes arvavad, et laienemine on põhjus või see juur, mis on viinud meid tänaste probleemideni, hoopis vastupidi. ja te isegi tõite statistilisi äh, arve selle tõestuseks. kaks tuhat üksteist äh, ei ole veel ju päris läbi ja laienemisprotsessis on võimalik siin veel nii mõndagi saavutada, üsna pea kutsume enda rüppe Horvaatia ja Poola minu meelest on mänginud väga olulist rolli selles protsessis, kuid on terve rida riike, kes on veel ukse taga, Montenegro ja, ja Serbia ja ma tahaksin rõhutada seda, et nende riikide edusamme tuleb hinnata õiglaselt ehm, ja sellepärast ehm, ma tahaksingi viidata nõukogu järeldustele. Makedoonia minu meelest on liiga kaua pidanud ootama liitumisläbirääkimiste avanemist ja samas on sellised riigid nagu Albaania, Bosnia-Hertsegoviina ja Kosovo. Nende riikide puhul arvan ma, tuleks neid vähemalt julgustada Euroopa teele asuma. härra minister, minu küsimus teile. milline ministrite nõukogu töö lõppjäreldus on teie meelest rahuldav laienemisprotsessi arvestades ja veel üks lause, härra esimees. me hindame kõik kõrgelt äh, seda, kuidas Poola eesis-, Poola kasutas eesistumise aega selleks, et oma äh, Äh, riiki äh, nii-öelda promoda. Poola oli pidevalt kohal, äh, osales, see on väga tänuväärne. härra Svoboda nüüd, kes on Balkani riikide töögrupi esimees. poolteist minutit, palun. härra minister olen Horvaatia raportöör, kelle töö üsna pea saab otsa. Teile ma tahaksin kinnitada selles kontekstis, et ähm, hääletus tuleb ilmselt positiivne, komisjonis äh, äh, võeti see raport vastu kuuekümne poolthäälega, üks erapooletu, üks vastu, nii et ma arvan, et ilmselt sama äh, kordub täiskogus selleks, et üheksandal detsembril tõesti alla kirjutada selleks ajaks, aga tulevi-, tulevikus olen Venemaa raportöör ja väga lühikene küsimus, kas te kujutate ette, et pärast WTO liitumisläbirääkimiste allkirjastamist ja pärast tippkohtumist on antud uut hoogu Venemaaga läbirääkimiste jätkamiseks ja laiendamiseks partnerlus- ja vabakaubanduslepingute osas, sellepärast et minu meelest on väga oluline, et see asi uuesti käima läheks. suur tänu, härra Svoboda järgmisena saab sõna härra Tänok. Teil on poolteist minutit. suur tänu, härra esimees, välisminister natukene sellest, mida ütles härra Kukan, kas te räägiksite laienemisest Lääne-Balkanisse ja millised on Montenegro väljavaated, mina olen raportöör selles küsimuses parlamendis, kas on järgmistel kuudel üldse võimalik läbirääkimised avada, nagu mina loodan, ja millal Kreeka võtab tagasi oma veto Makedoonia läbirääkimiste avamisele, Makedoonia vist ju seitse aastat olnud kandidaadiks, naeruväärne juba. ja me ei saa üldse aru, enamus meist vähemalt, miks ei saaks juba hakata rääkima Euroopa lõimumisprotsessist selle riigiga seoses ja teine küsimus, küsimus puudutab tegelikult täpselt äh, teid Poola välisministrina, mitte eesistujana, kuivõrd äh, see on äh, tehniliselt ÜRO-d puudutav küsimus, aga loomulikult Euroopa Liidul on ka siin huvid suured millised on teie lootused seoses Küprose probleemi lahendamise osas? viimastel nädalatel on see protsess aeglustunud ja kas ei peaks mitte Türgile teatavat survet avaldama Türgile, kes on olnud vägagi paindumatu, et nad siiski head tahet üles näidataksid ja annaksid Küprosele tagasi Küprosele kuuluvad alad? suur tänu, härra Tänak. ja nüüd äh, kolleeg Brandner, kes on Roheliste koordinaator, ka teil on poolteist minutit. suur tänu äh, tere tulemast ka meie poolt, tahaksin rääkida Süüriast, sellepärast et keegi pole sellest veel rääkinud. olukord Süürias on väga raske ja nagu me teame, Julgeolekunõukogus on Venemaa peamine blokeerija ja, ja Venemaa huvid Süürias on väga suured. praegu äh, on Venemaa liitunud vabakaubanduslepinguga, kas see ei oleks see võimalus, kus need asjad omavahel seostada, et kui me ütleme, kui me äh, Eh, võtame need WTO-sse vastu, võiksime me neile võib-olla öelda, et nad peaksid üle vaatama oma seisukohad Süüria osas, praegu meil ei ole teisi võimalusi, kuidas eh, avalikult sellist survet avaldada ja minu meelest on täiesti vastuvõetamatu see, kuidas Venemaa Süüria osas praegu on käitunud minu küsimus, miks mitte ära kasutada WTO liitumismomenti selleks, et öelda, et kui te tahate meie gruppi kuuluda, siis muutke oma käitumisviise. ja siis küsimus Bosnia kohta mida te selle missiooni osas kavatsete ette võtta, kuul-, nagu meie aru saame strateegiast, on seal edasi vajaka äh, Ehm, Egiptus, ma olen teiega nõus eh, raha kulutamisest ka, aga Egiptusesse me oleme ainult neli miljonit eurot suunanud, Tuneesiasse sada viiskümmend. nii et äh, poliitilise tahte küsimus on siin väga, väga oluline, mina toetan Euroopa Demokraatiafondi, kuid see sõltub otseselt sellest, kuidas see tegelikult välja vormub, läbirääkimisi peaks tulema rohkem, me peaksime looma minu meelest sellise, me peaksime vältima sellist fondi, nagu on Anna Lindi fond, millel ei ole erilist mõju koha peal. suur tänu, proua Brandner ja nüüd poolteist minutit härra Georgiu. suur tänu. välispoliitika Äh, läks Lissaboni lepinguga üle proua Ashtoni valitsusalasse, aga milline on sellega seoses siis eesistuja roll välispoliitikas? ja milline on täpsemalt Poola eesistuja roll väli, välispoliitika kujundamisel? millised on teie suhted proua Ashtoniga, kui palju on teil kontakte kas te võiksite tuua näiteid selle kohta, kuidas need asjad teil omavahel sujuvad? ja teine küsimus. kõik äh, läbirääkimiste peatükid Türgiga on äh, praegu äh, suletud, mitte ükski peatükk ei ole lahti. kas on teil aga meile midagi uut öelda? selleks, et me mõistaksime seda, miks, et Türgi ei kavatse teha mitte mingisuguseid järeleandmisi Türgi osas äh, võrreldes teiste läbirääkimist- äh,, läbirääkimistega. suur tänu! ja nüüd saab sõna härra Brock, kes on Rahvapartei koordinaator, teil on poolteist minutit, härra Brock. härra esimees, ma saan isegi vähemaga hakkama olen härra välisministri seisukohaga täiesti nõus. meil peab olema rohkem võimalusi toetada demokraatia arenguid nendes riikides, mis on kukutanud diktaatorid. siiamaani me ei ole selle ülesandega hakkama saanud, meil on küll rahalised vahendid olemas olnud, kuid me ei ole saanud midagi ära teha, sellepärast et Euroopa Komisjon on takerdunud bürokraatiasse, ükskõik, kas vaatame Põhja-Aafrika või Valgevene poole nüüd aga kuulsin, et jällegi tulevad samasugused õiguslikud ja rahalised kõhklused ja ma ei saa sellest aru. ma toetan teid selle ühise lahenduse leidmise puhul, komisjonis on meil teatud liikmeid, mis juriidiliste kõhklustega soovivad seda küsimust äh, blokeerida, kuigi samal ajal nõukogus on asjad täiesti selged. meie peame selgelt välja ütlema, et meie käes on ka äh, eelarve valitsemise võim, meie oleme need, kes otsustavad ja meie peame selgeks tegema, et need vahendid, äh, see üks miljardit eurot, kui me ei investeeri neid inimõiguste kaitsmise fonde, siis tuleb meil see parema meelega tegelikult mõnda sellisesse demokraatia fondi investeerida, mis on paindlikum ja millega on meil võimalik äh, saavutada rohkem tulemusi. ja mina oma fraktsiooni nimel olen tõesti nõus ka seal läbirääkimistel vahendajaks olema, sain aru, et proua Brandner on minuga samal seisukohal. suur tänu, härra Prokk ja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 kodanikuühiskonna toetamisest, siis Euroopa Liidu valitud taktika on täiesti õige, kuid viisa lihtsustus. ma tean, et teatud samme on tehtud, viisasüsteemi lihtsustamine suurendaks võimalusi suhelda Valgevene inimestega, kuid praegu oleme me siin takerdunud. suur tänu, härra Paletskis ja järgmisena härra Preeda, palun poolteist minutit două, două întrebări. suur tänu, härra esimees, mul on kaks küsimust, mis on äh, suunatud teile kui kahel ametipositsioonil olevale inimesele. Te olete eesistujariik ja sellepärast küsin Islandi kohta. toimub valitsustevaheline konverents, järgmine kohtumine on ette nähtud detsembrikuuks ja ma tahaksin teada, Äh, kui palju peatükke sellel kohtumisel avatakse? teiseks, teie kui Poola välisminister, palun vastake mulle Transnistria küsimusele. paar kuud tagasi kuulsime hääli, mis ütlesid, et äh, Transnistria küsimuses äh, hakatakse tegema edusamme. nüüd on aga näha, et mitte midagi ei ole toimunud. tahaksin teada, kas te olete Transnistria küsimuses optimistlik või kuidas te hindate olukorda? suur tänu, järgmisena poolteist minutit, härra Liisek. suur tänu, härra esimees. kuna mitte keegi ei ole poolekalt siiani rääkinud, siis räägin seda mina. Te ei ole kindlasti üllatunud, kui ma räägin äh, Gruusiast. eelmisel nädalal me võtsime vastu väga tugeva Gruusia raporti, kus me kutsusime proua Ashtonit olema äh, kaitsvam, kui me räägime Gruusiast samal ajal, aga Mägi-Karabahh ja Transnistria on ka väga tähtsad, meil tuleb ka siin teha algatusi selleks, et lõpetada need konfliktid. meie Ameerika liitlased arvavad, et teatud Euroopa probleemid tuleb Euroopa moodi lahendada Euroopa perekonna sees. nii et kas teie näete siin mingit lahendust tulemas, kas te usute, et on mingi võimalus edasi liikuda ja samm-sammult see külmunud konflikt lahendada? Eh, suur tänu ja arutelu lõpuks eh, proua Poskurt, palun poolteist minutit. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk uh, drie vragen. Uh, Äh, over... suur tänu, härra esimees, mul on kolm küsimust. esiteks Afganistan ja siis Euroopa välisteenistus. kas te teate, et parlamenditeenistus tegi filmi tingimuste kohta Afganistani naistevanglates ja hiljem seesama teenistus tsenseeris oma filmi ja seda ei näidanud. mis sellest filmist nüüd saab? teiseks Türgi. Te ütlesite, et nii Türgi kui ka teised riigid tuleb Euroopa energiatõhususe tagamise, energiavarustuskindluse tagamise poliitikasse kaasata. kui me aga vaatame kohtusüsteemi reformi, justiitsreforme Türgis, siis me näeme, et väga tähtsaid samme äh, vajalikke samme blokeeritakse, aga kui neid samme ei tehta, ei ole võimalik teistes valdkondades reformidega edasi minna. kas me ei peaks võib-olla kuidagi peatükkidega edasi minema ja Euroopa poolt survet avaldama. ja kolmandaks, kuidas hindate teie olukorda Bosnia-Hertsegoviinas, oleks väga tähtis, et ka see riik ei jääks teistest Balkani riikidest maha, see tuleb lõimida suur tänu ja nüüd annaksin sõna härra välisministrile selleks, et te saaksite vastata viisteist minutit. I'd like to thank Mr Kukan for suur tänu äh, kõigepealt härra Kukanile nende soojade sõnade eest mõtteid äh, meie eesistumise kohta, loomulikult meie jaoks oleks äh, kõige parem see, kui Serbiale järgmisel kuul antakse äh, roheline tuli ja Montenegrole alus, Montenegroga alustatakse siis läbirääkimisi, Makedoonia, ootame seda, et Kreeka võtaks tagasi oma veto läbirääkimiste üle endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia osas. aga mulle tundub, et te üle hindate minu mõjuvõimu? ma ei tea. härra Svoboda, teie esitasite küsimuse Venemaaga suhete kohta, ma olen täiesti nõus, äh, partnerluse koostöö kokkulepe number kaks peaks olema meie läbirääkimiste aluseks. sellepärast, et Äh, meil tekib praegu see oht, et me räägime moderniseerimispartnerlusest, aga see on täielik luule. Äh, me peame ikkagi mõtlema, mida kaasajastamine tähendab, meie peame silmas kaasajastamise ajal ühiskonna kaasajastamist, institutsioonid, äh, valitsuse ja, ja kodanikuühiskonna vahelised suhted ja nii edasi, aga mõned inimesed võib-olla Venemaal mõistavad äh, selle all hoopis äh, tehnoloogiasiiret, eriti militaartehnoloogiasiiret ja see on kindlasti väga kitsas lähenemine, meil on vaja hoopis küpsemat äh, suhet Venemaaga. ja aluseks peab sellele olema ka Euroopa julgeoleku tunnetus nii-öelda Venemaaga suhtes nii sõjalises mõttes kui ka elekt-, ja energia osas. mõned Venemaa naabrid, eriti kõige tillukesemad naabrid, on ajalooliselt täiesti põhjendatult mures suhete pärast Venemaaga ja sellepärast me olemegi saatnud Ashtoniga Vestervelele kirja, kus me rõhutasime seda, et äh, see lähenemine Venemaaga sõltub otseselt sellest, et äh, Venemaa ei tohi äh, provotseerivat kaitsepoliitikat arendada. igasugused avaldused äh, hüpoteetiliste ballistiliste relvade kasutamise kohta, nii nagu viimastel päevadel on kuulda olnud, pole kindlasti konstruktiivsed. Küpros, Küproses ma ei ole väga optimistlik minu meelest äh, on hästi, kui asjad ei lähe halvemaks järgmistel nädalatel. nagu te, härra Tanuk, teate, on tuntud muret äh, selles osas, et äh, milliseks kujunevad meie suhted Türgiga Küprose eesistumise ajal ja Küprose eesistumist tuleb ju ometigi kohelda täpselt samamoodi nagu kõiki teisi eesistumisi. Süüria ja Süüria küsimuse sidumine WTO küsimusega, noh, see on soovunelm, aga ilmselt see ei realiseeru. mina küll ei arva, et äh, Venemaa soov äh, WTO-sse saada oleks nii suur, et nad oleks valmis suuri järeleandmisi tegema teistes küsimustes. kaubandus ju üldiselt äh, on selline suhteliselt ähm, raske küsimus selles mõttes, et me ei saa siin eriti midagi muud välja pressida. Venemaa ilmselt peab oma seisukohti muutma, isegi Araabia liiga on ju neid muutnud. ja mulle tundub, et surve, mida Süüriale avaldatakse, järjest suureneb. Ähm, mul on väga kahju, aga, aga positiivsemas võtmes ma ei saa sellele vastata. Bosnia Poola kindlasti annab endast pa-, äh, parima, meil on oma äh, sõjaline üksus ka seal, teised on sealt juba suuremad võimud äh, oma väed välja viinud. Kosovos on meie politseiüksus ning KFOR-i osaleme ka, nii et mulle tundub, et Poola küll öö, täidab oma poolt öeldut, kui teised teeksid sama, oleks olukord Balkani piirkonnas kindlasti parem. kindlasti me peaksime andma endast kõik selleks, et äh, Bosnia omariiklust kaitsta ja selles äh, valguses me Bosniat toetasime loobudes siis ÜRO Julgeolekunõukogu liikme kohast. Äh, see oli tegelikult äh, sõbrakäe ulatus Bosniale ja suur äh, ohverdus. härra Georgio küsis roteeru eesistumise, roteeruvate eesistujate ja kõrge esindaja vaheliste suhete kohta. ma ütlesin enne, et mulle tundub, et ma olen loonud pretsedendi, asendades kõrget esindajat teinekord nimelt käisin siis tema asemel väga olulisel missioonil Pakistanis, Afganistanis, väga keeruline piirkond. ja ma arvan, et nii läheb asi ilmselt ka tulevikus. olen olnud ka paljude istungite esimeheks äh, Usbekistani ja teiste riikidega alusleping äh, aga on äh, jätnud jah, rohkemat võimu eesistujale teistes nõukogudes, kuid me oleme teinud siis ühise otsuse kõrge esindajaga välisküsimustes oma jõud kokku panna ja me peame loomulikult andma omapoolse hinnangu sellele aluslepingust tulevale muutusele. ja järgnevatel päevadel võite siis oodata järjekordset kirja riikide grupi poolt just nimelt selles küsimuses. Türgi osas mitu küsimust on esitatud, ei ole ei häid ega halbu uudiseid, nagu teate, Türgi osas on vajalik konsensus ja seda konsensust täna lihtsalt ei ole võimalik kokku saada. kui ma nüüd härra Brokist õigesti aru sain, siis jah, tõesti, me peame äh, täpselt välja töötama selle viisi, kuidas me kasutame enamusvahendeid äh, inimõiguste demokratiseerumisvahendist, demokraatia vahendist. aga Euroopa ei ürita sugugi äh, rääkida sellistes kolossaalsetes summadest, millest teie rääkisite, vaid alustagem väiksematest summadest. aga võib-olla see tõesti, millele te viitasite, võiks olla näide, eeskuju teistele ja, ja niimoodi võib-olla tegutseksid kiiremini ka teised institutsioonid. härra Paletskis küsis viisavabastusrežiimi kohta Valgevenega ma olen teiega tegelikult põhimõtteliselt nõus, me ei peaks kindlasti Valgevene rahvast karistama selle eest, mida nende riigijuhid äh, teevad, kuid muidugi on viisapoliitika ju suveräänse riigi enda otsustada ja väga raske on ju mingisuguseid režiime sisse tuua ilma selleta, et äh, riigijuhid sellega nõus ei ole. me oleme juba alla kirjustanud ja ratifitseerinud äh, piiriülese mm, liikumise alase kokkuleppe Valgevene ja Poola vahel. Poola on selle täiesti ratifitseerinud ja vist ratifitseerinud selle ka Valgevene, aga president Lukašenko on pärast ratifitseerimist selle sahtlisse pannud ja mis teeme selle peale siis? mina olen andnud endast kõik. kõigepealt viisa hinda alandasime ja siis äh, tegelikult äh, üldse kaotasime viisatasud äh, Poolasse reisimise viisade äh, puhul Valgevene kodanikele ja sada protsenti on tõusnud äh, viisade taotluste arv, kuid äh, muidu ootame me siis äh, Valgevene juhtkondade nõustumist meiepoolsete tingimustega, seni nad nendele vastanud ei ole, nii et isegi kui me oleme üritanud läheneda konstruktiivselt, on Valgevene siiski meie jaoks keeruline partner On Iceland, uh, we are negotiating. Island, avatud on viis peatükki. ja loodetavasti äh, kolm nendest äh, saame sulgeda kohe. Transnistria, väga hea küsimus, see on üks nendest kolm külmutatud äh, konfliktidest, mis tegelikult on lahendatav täiesti võimalikud lahendusviisid on olemas. Moldova on äärmiselt dünaamiline riik ja vägagi valmis Euroopa-meelseid reforme vastu võtma ja kindlasti minu meelest Moldovat tuleks selle eest premeerida. me peaksime jääma oma öö, poliitikate juurde, nii nagu ta on kirjas Messenbergi algatuses. nimelt Venemaa peab öö, väga tõsistesse läbirääkimistesse astuma härra Smirnoviga Transnistriast. ja selles mõttes on see tõesti võib-olla katseks nüüd Venemaa soovile see küsimus lahendada ja me kindlasti peaksime oma strateegilist äh, dialoogi Ashtoni ja Lavrovi vahel suurendama, selleks et tuleks ka sellest mingeid konkreetseid tulemusi. dialoog on ju ametlikult avatud, kuid aga see dialoog peab ju ka kuhugi viima. Transnistria on küll väike piirkond, kuid nende negatiivne mõjuvõim nii äh, Moldova kui ka Ukraina jaoks on, on ikkagi väga suur. ja sellepärast on meil Venemaa abi vaja ja me peame jätkuvalt kordama Vene võimudele Ukrainale ja mm, separist-, separatistliku piirkonna juhtidele seda, et status quo ei ole vastuvõetav härra Liisek, õnnitlused selle raporti puhul. kahjuks ei saa ma olla ka optimistlik nende külmutatud konfliktide puhul, kuid mõistate mind ilmselt, kui ma ütlen, et praeguse juhtkonna all, kes on võimul nii Venemaal kui ka Gruusias, kardan ma, et väga raske on olla optimistlik sest et eh, me räägime siin ilmselt eh, isiklikest suhetest rohkem kui riigivahelistest suhetest. Euroopa Liidu poolt muidugi tuleb anda endast parim ja mul on väga hea meel, et Euroopa Liidu seiremissioon eh, on kohal ja seda juhib just nimelt Poola kindral. Afganistan. ma olen kakskümmend viis aastat Afganistanis äh, käinud oma elu esimese raamatu ostsin ma Afganistanis. kui me Afganistaniga läbirääkimisi peame, siis äh, on naisküsimus alati ähm, olnud äh, esil, kuid äh, tuleb kuidagi reguleerida äh, ka see, kuidas suhtuda Talibani, kuid, Talibani, kuid Afganistani suhe, suhtes on meil kaks ideoloogiat käibel, mis on omavahel vasturääkivad. kõigepealt me tahame kaitsta vähemuste õigusi ja Afganistani rahva õigusi, näiteks nagu šiia vähemuse õigusi. aga samas tahame et inimõiguste osas tõusetuksid aruteludeks teemad, näiteks nagu naisõiguste küsimus. aga mis saab siis, kui Afganistan äh, ise ja mõned Afganistani vähemused nõuavad selliseid õigusi, mis on tegelikult piiravad õigused? see on kummaline. Äh, millisest põhimõttest me siis äh, lähtume? Afganistan on minu meelest teinud ära tohutu arengu ja ma arvan, et kõik need, kes on seal käinud äh, regulaarselt äh, viimased kakskümmend viis aastat, on minuga nõus kakskümmend viis aastat tagasi nägi Afganistan välja nagu äh, ülejäänud maailm võib-olla aastal tuhat kolmsada. elustandard oli hoopis teistsugune Eh, jah, neid tuleb julgustada, kuid samas tunnustada seda edasiminekut, mille nad on saavutanud. härra esimees, mulle tundub, et ma vastasin vist äh, ammendavalt äh,, kuid äh, naiste õiguste kaitsel on proua Ashton asunud tõesti kait-, kaitsel, nende õiguste kaitsel ma olen näinud, kuidas ta seda teeb, nii et äh, ärge sellepärast peljake. suur tänu, härra minister! tegemist oli väga viljaka kohtumisega, suurepärane mõttevahetus äh, sai alguse täna, kuid jätkub järgnevatel kuudel. Te ilmselt äh, mõistate, kui huvitatud me oleme mm, teie tööst ja kui palju me tahame teie, teie töös aidata, selleks, et te seda suhteliselt äh, keerukat tööd paremini saaksite teha. suur tänu ja loodetavasti näeme teid varsti jälle, kui, kui asjad arenevad. kallid kolleegid, tuletan meelde, kell üksteist kolmkümmend härra Puusegi juhtimisel on tulemas äh, Saharovi auhinna võrgustiku äh, üritus, kohal on eelmiste aastate võitjad ja räägitakse siis inimõiguste kaitsest. ja täna õhtul on selle ürituse lõppüritus äh, Palais de Beaux-Arts. järgmine kord kohtume kahekümne üheksandal novembril kell neliteist null null. suur tänu!